suur tänu teile kõikidele ja ma loodan, et ülehomme on meil siis Eurosuri määrus olemas, suur aitäh! suur aitäh, äh, härra Mulder, sellega on arutelu läbi ning me hääletame homme kell kaksteist. ja nüüd komisjoni avaldus SWIFTi lepingu peatamise kohta riikliku julgeolekuasutuse NSA jälgimistegevuse tõttu ja esmalt saab sõna volinik Malmström. suur aitäh, lugupeetud president, daamid ja härrad, ma olen siin täna selleks, et teid teavitada sellest, millise samme olen otsustanud astuda eh, NSA jälgimistegevuse tõttu, eh, mis on seotud meie kokkuleppega andmete vahetuse kohta kahekümne kolmandal septembril libekomisjonis kohtusin paljudega teist ja teavitasin teist, teid sellest, et me teeme jõupingutusi selles valdkonnas, see on suureks murealiteks meie jaoks. arutelud olid viljakad ning me pidime välja selgitama mõningaid asju. esimesed äh, väited jõudsid ka ajakirjandusse, siis selle tulemusega kohe asusin ka tegutsema. juulis saatsin välja esimese kirja oma partneri Ameerika Ühendriikidest ning äh, samuti Äh, hääletasin härra Kõ-, äh, helistasin härra Kõuanile mm, äh, ning nõudsin temalt täpset infot. järgmisel päeval saatsin temale samuti kirja, kus nõudsin avatud konsultatsioone vastavalt artikli üheksateist TFTP kokkuleppest. Te teate, et need küsimused on kõik kirja pandud, kui on vaja midagi selgitada seda kirja äh, jagasin ka libekomisjoniga kahekümne kolmandal septembril Ameerika Ühendriigi valitsus äh, meile osa infot edastas, aga siiski mõned küsimused jäid vastuseta. seega sellel esmaspäeval kohtusin äh, ka härra Kohanika Brüsselis ning meil olid väga pikad avatud arutelud ja paljud küsimused said ära selgitatud. sellel kohtumisel härra Kohan selgitas täpselt, et alates TFTP kokkuleppe jõustumisest ei ole Ameerika valitsus kogunud süstiteabe andmeid ning samuti valitsus ei ole üldse kasutanud äh, seda süsteemi selle perioodi käigus ja ma nõudsin, et seda kinnitatakse üle ka kirjalikult. samuti arutasime detailselt seda läbi, äh, milliste kanalite äh, süstiformaadis Ameerika Ühendriigid saavad finantsinfot ning samuti soovisin lisaselgitusi kirjalikult selle kohta, nii et me võiksime olla täiesti kindlad, et need mehhanismid ei ole konfliktis eh, TFTP kokkuleppega. meie kontaktid ei ole siiani tõestanud eh, kuidagi, et TFTP kokkulepet oleks rikutud. lisaselgitusi oli siiski vaja veel enne, kui me lõplike järeldusteni jõuaksime. pärast konsi-, Äh, konsultatsioonid Ameerika Ühendriikidega on muidugi minu prioriteediks endiselt ka minu meeskonna jaoks ja me teeme kõik selleks, et me saaksime võimalikult kiirelt kogu info kätte. muidugi äh, tagan ka selle, et äh, teid teavitatakse täielikult tulevastest arengutest ning konsultatsioonide tulemustest, suur aitäh! suur aitäh, lugupeetud volinik ja need fraktsioonide nimel ja alustuseks härra Dias de Mera Rahvapartist, palun, kaks minutit suur aitäh, lugupeetud äh, president. eelmisel äh, täiskogul, kui me rääkisime sisejulgeolekust, siis ma panin rõhku sellele, et kui me tahame tõhusalt terrorismi vastu võidelda, siis peame ennetustegevusele rõhku panema. täna ma tahaksin samuti sellele mõttele äh, rõhku panna. kommunikatsioonivahendid Äh, ilmselgelt on Euroopa kodanike jaoks suureks mureallikaks, see on ka põhjus, äh, miks me oma uurimist läbi viime, miks me üritame spioneerimise äh, kohta rohkem teavet saada, mida olevat siis NSA läbi viinud. siiani ei ole meil mingeid püsivaid tõendeid selle kohta. nii proua Malmström kui Europoli direktor ütles, on ütelnud ja ka siinkohal te meenutasite oma arutlusid härra Koeniga, et äh, mingid faktid äh, tõestamist leidnud ei ole. ma leian, seega on natukene äh, kiirendatud see, et me oleme lepingut peatamas. TFTP on kasulik vahend selleks, et piirata terroristlike rühmituste tegevust, seda oleme me juba näinud ka Norra veekijuhtumi puhul ja tänu sellele õnnestus meil mõne tunni jooksul kindlaks teha, milliseid kanaleid äh, kasutati selleks, et äh, erinevaid rahalisi vahendeid koguda terrorismiakti läbiviimiseks. tahaksin samuti meelde tuletada, et lepingus on ette nähtud ka see, mida teha siis, kui üks osapooltest lepingu tingimustest kinni ei pea. Need ei ole nähtud ühepoolselt lepingu peatamist selleks on ette nähtud omad juriidilised kanalid mis puudutab võimalikku meie eraelu ja meie õiguste rikkumist, on meie mured igati põhjendatud ja õigustatud ja see on ka põhjuseks, eh, miks me jätkame endiselt uurimise läbiviimisega, aga me ei taha liiga kiirustatult tegutseda. me ju ei suuda mingeid ohte ära kaotada ja riske lahendada, kui me uusi ohte loome, meil on vaja ikkagi Äh, tõendeid. härra Diestemera, teil on sinise kaardi küsimus härra Stojanovilt. Yes, благодаря за вниманието. Имам един въпрос към господин Диас. Jah, suur aitäh, lugupeetud president. ma tahaksin härra Dias de Meera poole pöörduda ja küsida, kuidas te teate, härra Dias de Meera, et kokkulepet ei ole rikutud. kas lihtsalt sellepärast, et proua volinik seda ütles? mida te tahate siis, et tema Ameerika kolleeg talle ütles, jah, muidugi on seda kokkulepet rikutud, aga muidugi ta ei tunnista seda. jah, suur aitäh kolleeg Stojanov küsimuse eest kui te piisavalt äh, tähelepanu pöörasite minu sõnavõtule, siis te kindlasti ei olekski saanud sellist küsimust esitada, sellepärast et ma ei väitnud seda, mis teie ütlesite. ma ütlesin, et on igati põhjendatud kahtlusi ja ma ütlesin ka, et me oleme mures ja see on ka põhjuseks, miks äh, parlament viib uurimist läbi ja ma lisasin veel, et me ei saa lihtsalt mingisuguste äh, äh kahtlustuste põhjal äh, lepingut peatada. me ei saa seda lihtsalt kahtlustuse põhjal teha. härra Sipel, kaks minutit, palun. suur aitäh, lugupeetud äh, president. proua Malmström, ma tahan teile meenutada, et äh, on olnud probleeme selle lepingu rakendamisega ja juba enne kui me lepingu sõlmisime, USA tegelikult äh, sai ligipääsu SWIFT andmetele, sellepärast et serverid asusid USA-l ja meedia avalikustas äh, kogu selle protsessi. nüüd äh, leping on sattunud äh, põhimõtteliselt küsimärgi alla, te ise mainisite kirja David Cohenile ja vastus on vägagi märkimisväärne ehk siis terroristide finantseerimise jälgimise programm on hea võimalus saada juurdepääs SWIFTi andmetele, millele muidu juurdepääsu ei oleks. ja neid SWIFTi andmeid ei võta otse Euroopast, vaid seda võidakse teha kolmandate riikide kaudu ühesõnaga, igal juhul me peaksime peatama selle lepingu. härra Dias de Mera ütles, et me ei peaks tegutsema siin kiirustades, aga meedias avaldatud info on meile teada ju juba pikka aega. andmeid äh, on kogutud ka Euroopa Liidu pinnal kas me tegutseme tõesti kiirustades, kui me nõuame selle lepingu peatamist? ei. kui meil oleksid tõendid, siis me ei peaks mitte lepingut peatama, vaid äh, tühistama. nii et praegu on õige leping peatada, põhjalikult uurida ja avaldada survet USA-le et nad tõestaks, kas on toimunud lepingu rikkumine või mitte. me ei tohi vahepeal äh, lubada seda, et äh, meie kirjutame alla seadusele, mis võimaldab äh, kodanikuõiguste ärakasutamist. proua Intvelt, palun. ja tänan, president. minu Rahvapartei kolleeg just ütles, et meil on vaja fakte ja me ei tohi siin kiirustada äh, järeldustega, aga mitte mingisugust uurimist ei ole toimunud, mitte ükski liikmesriik ei ole palunud Europoli küberkuritegevuse osakonnal asja uurida ja isegi mitte Hollandi valitsus, kus asuvad Swifti serverid, ei ole palunud uurimust läbi viia. Hollandi valitsus ütleb, et äh, asjaga tegeleb ekspertide töörühm, seal on tegemist äh, tsiviilteenistujatega, kellele lihtsalt öeldakse USA poolt, et kõik on hästi, nemad loomulikult ei uuri servereid, aga kolleegid, äh, me ei saa lähtuda härra Coheni äh, skaudi ausõnast, me ei saa lähtuda USA deklaratsioonidest ja sõnavõttudest me peame uurima, miks liikmesriigid ei ole nõudnud Europolilt uurimist, miks komisjon ei nõua, et Hollandi valitsus uuriks koha peal, mis on toimunud. meil ei ole põhjust usaldada ameeriklasi äh, nende siniste silmade pärast. me ei räägi siin ainult meedias avaldatud andmetest, vaid me räägime ka dokumentidest, mis on nüüd paljastatud härra Snowdeni poolt. ameeriklased tegelikult ei ole öö, äh, kunagi varjanudki äh, seda, et neil äh, on võimalus juurde pääseda äh, Swifti äh, serveritele, iseasi, kas nad tunnistavad äh, selle võimaluse ärakasutamist, nii et me peaksime igal juhul läbi viima uurimise nii et äh, proua volinik ja austatud nõukogu tühjad toolid, nagu ikka. siin on äh, tegemist väga tõsise rahvusvahelise lepinguga, esimesega, millele meie pidime Lissaboni lepingust äh, lähtuvalt andma oma heakskiidu nüüd äh, leping on sõlmitud, äh, me oleme nii-öelda mängust äh, väljas, aga ka tulevikus on komisjonil ja nõukogul vaja meie heakskiitu sarnastele lepingutele ja kui nüüd nõukogu ja komisjon kohaselt ei tegutse, siis see näitab, et meie koda ei võeta tõsiselt ja me ei anna tulevikus oma heakskiitu teistele sarnastele lepingutele, me räägime siin Euroopa demokraatia seisust. suur tänu, proua Intvelt ja kolleeg Albrecht Roheliste nimel, palun tänan, volinik. ma olen natukene šokeeritud äh, sellest, et äh, te suhtute nii äh, kergekäeliselt USA valitsuse vastustesse. härra Cohen ütles, et USA kasutab äh, erinevaid juurdepääsuvõimalusi SWIFTi andmetele. Nad ei käitu kooskõlas SWIFTi lepinguga. USA viitab sellele, et nende oma seadusandlus võimaldab neile juurdepääsu SWIFTi andmetele, nii et meil peaks olema tõsine, tõeline uurimine. ka mina olen šokeeritud, et mitte ükski Euroopa Liidu valitsus ega ametiasutus ei äh, uuri seda võimalikku äh, küberrünnakut, äh, mis on suunatud Euroopa Liidu kodanike andmete ja SWIFTi vastu. nii et me peame oma tööd tõsiselt võtma ja peame ära kasutama võimaluse peatada see leping. me peame tagama, et Euroopa Liidu ettevõtted nagu ka SWIFT järgivad äh, andmekaitse eeskirju, andmekaitse direktiivi ja selle läbi me tagame, et eeskirjad oleksid äh, tulevikus paremini rakendatud kolleeg Kirkhoff, palun. president, äh, volinik, ma tahaksin volinikult ja parlamendilt küsida, et äh, kas äh, tõesti arvatakse, et olulise terrorismivastase lepingu peatamine on parim, mida me saame teha terrorismivastases võitluses äh, Ühendkuningriigi siseluureagentuuri MI5 juhataja ütles, et äh, Snowdeni paljastused on parim kink äh, terroristidele, mis üldse olla saab. mina tahan rääkida nende eurooplaste nimel, mis on turvaline ja kus on tagatud julgeolek kõikidele kodanikele ja nende perekondadele. loomulikult me peame uurima kodanike andmekaitse õiguste rikkumist see on äh, meie kohustus, aga me peame koguma kõigepealt äh, tõendid ja faktid. parlament peab olema vastutustundlikum. me loomulikult kaitseme kodanike õigusi ja vabadusi, aga mina ei ole nõus seda tegema, riskides samas kodanike eludega ja ma ei toeta mitte mingisugust äh, parlamendipoolset tegevust, mis teg-, Äh, oleks niivõrd äh, ebaproportsionaalne, seaks ohtu rahvusvahelised suhted äh, ja globaalse julgeoleku. kas me peatame kõik lepingud, kui ajakirjanduses või, või kellegi vilepuhuja suust tulevad mingid süüdistused? kolleeg Kõrgup, kolleeg Intvetlil on teile küsimus, kas te olete nõus sellele vastama? jah. palun, proua Intvelt. kolleeg, mul on hea meel kuulda, et teie tahate fakte. kas te oleksite nõus sellega, et Europoli küberkuritegevuse osakond uuriks seda teemat, ka teie valitsus võiks ähm, paluda sellist uurimist kui te ei usalda meid Euroopa Parlamenti, siis äh, te võiksite usaldada Europoli. Te ütlete, et siin on tegemist julgeoleku ja terrorismivastase võitluse küsimusega ja härra Cohen ise ütleb, et andmeid kasutatakse ka nendel puhkudel, mis ei ole teo-, seotud terrorismivastase võitlusega. kas te olete nõus sellega, et ameeriklastel peaks olema õigus kasutada andmeid ka mitte terrorismivastase võitluse äh, osas? jah, Sofi, sa oled esitanud mulle sinise kaardi küsimusi ja ma vastan sulle järgmiselt. alati äh, peaksid äh, asjasse puutuvad ametkonnad äh, uurima süügi, süüdistusi, mul ei ole selle vastu mitte midagi, aga meil on siin tegemist erapooliku lähenemisega praegu tõelisi äh, tõendeid veel ei ole, aga me juba hakkame siin riike hukka mõistma ja nii see ähm, on äh, viimasel ajal järjest enam ja see on minu arvates vastuvõetamatu lähenemine. kolleeg Ernst, palun. suur tänu, daamid ja härrad. me siin mõistatame jälle Swifti teemal. iga kord, kui see teema on päevakorral, siis äh, me täheldame, et meil ei ole fakte, meil ei ole tõde, meil on ainult must äh, kast äh, ja salatsemine. isegi andmekaitse eksperdid NSA kuulamisel USA-st ju soovitasid Euroopa Liidul SWIFT peatada, et kõigepealt asja uurida, aga ka selleks ei olda valmis, ka selleks ei ole teie valmis, proua volinik. Te ütlete, et rikkumist ei ole olnud ja mis on teie tõend? Teie tõendiks on kiri, mis te olete saanud. kas selle kirja põhjal toimus uurimine? milliseid äh, tõendeid teil on, millist uurimist äh, te olete algatanud muudel juhtudel te ei võimaldaks sellist tegutsemist, aga nüüd siin te võimaldate seda ja kui seda kirja lugeda, siis äh, ei ole üldse tunda, õrnaltki tunda, et äh, siin püütakse teatud äh, korrektuure sisse viia või olukorda lahendada, Swifti leping artikkel üks näeb ette peatamise ja tühistamise võimalust. ma ei saa aru teie suhtumisest nüüd siin teiste riikide osas, te sellist suhtumist endale ei lubaks. mina loomulikult pooldaksin lepingu lõpetamist, tühistamist, aga me peaksime vähemalt ta peatama. suur tänu, proua Ernst ja proua Morve järgmisena. tänan, president mina olen äh, diplomeeritud jurist ja õiguse rikkumisega peavad kaasnema ka teatud äh, sanktsioonid. praegu on rikutud kodanike ja ettevõtete õigusi Euroopas, aga mitte midagi sellele ei järgne. viitan siinkohal Ekelu raportile, mis äh, võeti vastu enne üheteistkümnendat septembrit kaks tuhat üksteist, kaks tuhat üks. raport äh, tõi välja, et äh, USA on massiivselt äh, pealt kuulanud Euroopa kodanike kommunikatsiooni ja mingit uurimist ei ole järgnenud. me oleme tegelenud pikalt äh, Guantanamo probleemidega, sealsete inimväärikust ähm, solvavate tingimustega, me oleme rääkinud äh, luurekeskagentuuri vanglatest, aga kogu sellel äh, jutul ei ole olnud mitte mingisugust äh, mõju. Edward Snowden avaldas äh, väga olulist infot kogu maailmale ja kõik viitab ka sellele, et nende paljastustega samuti ei kaasne mingisuguseid konkreetseid äh, samme. härra Voss, palun. suur tänu, äh, proua president, ka teile tagantjärge kõike head sünnipäeva puhul. ma tahaksin aga nüüd äh, jõuda teema juurde. SWIFTi lepingu väärtus seisneb terrorismivastases võitluses ja samuti ka andmekaitses, nende kahe vahel on tasakaal. ja ma ei saa aru, miks äh, praegu äh, öeldakse, et on vaja leping peatada väidetava veel tõestamata NSA jälgimistegevuse tõttu. kas parlament äh, tõesti on arvamusel, et me ei peaks äh, järgima või jälgima terrorismi äh, rahastamist, et seda tõkestada. SWIFTi leping äh, tuleks äh, tühistada alles siis, kui me ise oleme võimelised midagi sellist läbi viima, nii et igasugune peatamine on hetkel vastutustundetu ja miks me nõuame lepingu äh, tühistamist või peatamist enne, kui me oleme jõudnud lõpule oma komisjoni uurimistöödega. me ei suuda isegi ära oodata, millised on meie uurimistulemused. praegusel hetkel meil ei, meil ei ole mitte mingisuguseid äh, tõendeid Swifti ettevõte on meile selgelt selgitanud, kui tõhusad on nende andmekaitsesätted, nii et kogu meie info pärineb meediast ja seal viidati lihtsalt NSA käsiraamatule Eh, mis näeb ette SWIFTi jälgimist. veel kaks lauset. meil ei ole tõendeid, aga meil on eh, võimalik valida legaalse ja illegaalse vahel. legaalne on leping. ja miks eh, me peaksime selle legaalse võimaluse ära kaotama ja siis lubada põhimõtteliselt USA-l illegaalset tegelemist ja kui nüüd lepingust ei peetud kinni, kui NSA tõesti rikkus lepingut, alles siis on võimalusi mõelda äh, peatamise või äh, tühistamise peale. kolleeg Voste, rääkisite äh, üle aja tervelt ühe minuti ja kolleeg Intvelt soovib teile esitada lisaküsimuse, palun. suur tänu, härra Voss, kõik siin mainivad fakte palju on äh, väidetud, äh, kuivõrd olulised on need andmed terrorismivastases võitluses, aga need väited on täiesti põhjendamata. minu küsimus teile on aga järgmine, kas teie fraktsioon, kas teie valitsus äh, toetaks Europoli küberkuritegevuse osakonna uurimist meie kumbki teiega ei ole ju eksperdid, meie ei saa kontrollida Swifti servereid, kas mitte IT-eksperdid ei peaks äh, kohapeal kontrollima, kas on olnud tegemist ebaseadusliku juurdepääsuga või mitte. kas te toetaksite seda ettepanekut? härra Voss. ma ei saa aru, miks Saksamaa valitsus ei ole huvitatud äh, faktide väljaselgitamisest. me ju küsitlesime SWIFTi ja nendel on äh, oskusteave. Nad ütlesid, et nad tunnevad äh, sellised äh, ebaseaduslikud jäljed ära ja nad ei ole midagi ebaseaduslikku avastanud ja kui me nüüd ei taha lepinguõiguses äh, ebaseaduslikult tegutseda, siis äh, me peaksime siin äh, jääma senise tegevuse juurde. Korrekt Muraes, palun. proua Sipel tõi välja palju meie fraktsiooni murepunktidest, tahaksin alustada uurimisküsimusega, mille härra Voss tõstatas. mina tõstatasin Europoli küberkuritegevust puudutava küsimuse ning me leidsime, et neid juhtumeid saab uurida ja kui see nii on, siis peaks vähemalt üks liikmesriik sellise uurimist taotlema ning siin ongi probleem äh, härra Köökhoop rääkis laiemast eksistentsiaalsest küsimusest, kas me uurime Snowdeni infolekkeid üldse, seda saab eristada sellest kohesest küsimusest, kas meie saame uurida seda, mis toimub väga väärtusliku SWIFTi leppe raames ning ma ei ole vastu sellele, mida härra Voss ütles, ma loodan, et äh, härra Voss läks ära, aga ma loodan, et äh, ma saan selle eest lisaminuti. keegi ei saa minust aru igal juhul me ei tea, mis toimub, sellepärast et juurdluse raames äh, ei ole meie esindajaid, äh, me saame ainult äh, kaudset infot ning kasutame siis äh, seda oma poliitiliste äh, otsuste langetamisel. meil ei ole Euroopa Parlamendis pädevust äh, seda SWIFT lepet tühistada, see on enamuse kokkuleppel saavutatav ja proua Intvelt ütles õigustatult, et meil peab olema pädevus tulevaste lepete jaoks, see on meie poliitiline kaal, nii et äh, minu fraktsiooni nimel tahaksin korrata üle, et SWIFT on väga oluline lap-, lepe meie jaoks ning äh, meie pidasime selleteemalisi läbirääkimisi, me võtame seda tõsiselt, me mõistame siin sellega seotud julgeolekuohte ja me võtame seda väga tõsiselt, kuid sellepärast me tahamegi võimalikult äh, detailset juurdlust, me hindame selle tulemusi, vabandust, juhataja, siis äh, Eh, hindame ja siis langetame poliitilise otsuse äh, leppe ajutise peatamise kohta ning uute läbirääkimiste algatamise kohta me ei lähe nõukokku sellega lihtsalt äh, kaudse info põhjal, see on tõsine otsus. aitäh, härra Moraes. härra Meier, palun. suur tänu mm ma arvan, et vähim, mida me tegema peaksime, on leppe ajutine peatamine, see on vähim, mida me siin teha saame. ma arvan, et meie eurooplastena peame oma suveräänsust kaitsma ning kaitsma inimõigustest kinnipidamist Euroopa Liidus. mõned inimesed ei taha väga selgeid fakte tunnistada sest tegemist on USA administratsiooniga, kes siin on seda spioneerimist juhtinud, mis on olnud kõige suurem operatsioon Teisest maailmasõjast peale, paljud ei taha seda tunnistada, kuid ähm, sel, siin on piisavalt tõendeid ja näiteks Ladina-Ameerikas on olnud sarnaseid juhtumeid, miks me peaksime siis teistmoodi reageerima kui äh, teised, äh, näiteks Dilma Russev, kui tema sai teada spioneerimisest samade tõendite põhjal, mis meie saime, siis eh, nõudis ta president Obamalt selgitust ma arvan, et Euroopa Liit oleks samamoodi pidanud toimima, me oleksime pidanud kohe president Obama juurde ning nõudma, et ta selgitaks ja võtaks vastutuse siin olukorras, ma arvan, et tegemist on kriminaalkuriteoga, mis on Euroopa Liidu vastu äh, toime pandud ja paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides, ka minu koduriigis, on tegemist kriminaalkuriteoga. härra Ehrenhauser, palun me ei tohiks ära unustada seda, kuidas see leping äh, sõlmiti aastaid äh, tagasi. ameeriklased äh, said ebaseaduslikku juurdepääsu SWIFTi andmetele ja eurooplased ei vastanud mitte sanktsioonidega, vaid selle tegevuse legaliseerimisega ja kui nüüd esitada küsimus, et kas leping peatada, siis jah loomulikult minu arvates me peaksime selle lepingu tühistama. ja siin arutelus me ei ole piisavalt ausad. me peaksime olema piisavalt ausad, ütlemaks, et kui me lepingu peatame, Äh, kui me Edward Snowdeni äh, nimetame Sahhrovi auhinna kandidaadiks, siis me tegelikult probleemi ei lahenda. probleem seisneb ju selles, et me degradeerime inimesed äh, andmete objektiks ja nende objektide üle valvavad ettevõtted, valvavad organisatsioonid ja inimesed kaotavad oma põhiõigused ja kaotavad oma identiteediõigus äh, subjektina ja inimesed hakkavad siis äh, kogu võimu laialdaselt äh, umbusaldama. meil on vaja laialdast visiooni, mis on nagu kosmose vallutamine, Ameerika avastamine ja selle visiooni teostumiseks on vaja vastata olulistele küsimustele, mis puudutavad interneti majandamist, interneti haldamist ja kui nüüd äh, NSA kuulaks meie arutelu praegu, siis nad äh, naeraks ennast laua alla. Äh, aitäh, härra Vandekamp. suur tänu kõigepealt ja ma tavaliselt ei toimi niimoodi, tahaksin õnnitleda volinikku selle eest, et ta suudab seda olukorda hallata. ta on ameeriklastega rääkinud ja ma arvan, et proua Malmström e, jälgib seda olukorda väga tähelepanelikult. ma olen TFTP vee ajalooga kursis, ma tean, et hollandlased on väga mures selle pärast, mis on aset leidnud ja mis aset leiab. ja NSA esindajatega läbirääkimised ei ole olukorda sugugi lihtsamaks teinud, me peaksime leppe rakendamise ala vaatama ja kaasama siia teised aspektid peale terrorismivastase võitluse, poliitilise taristu aspekt, majandusaspekt, ma arvan, et me räägime siin jälitamisest ja kõikvõimalikest sarnastest asjadest, me peame siin aga teatud äh, õigustest kinni pidama, eriti just äh, eraelust ning äh, me peame muidugi finantsterrorismi vastu võitlema, kuid samas meil on maailma ees majanduskohustused ja sellest peab samuti kinni pidama, aitäh. suur tänu. härra Lopez Aguilar, palun. suur tänu sõltumata sellest, kuidas inimesed TFTP puhul hääletasid. räägime siin äh, üha rohkem tõenditest, aga samas äh, meie, kes äh, me esindame miljoneid Euroopa kodanikke ei saa vaadata, kas need tõendid on äh, tõesti tõesed või mitte. NSA ei ole salanud, et äh, neil on SWIFTi andmed äh, oma käsutuses ja Nad ei ole salanud, et nad äh, on kasutanud ebaseaduslikke meetodeid, et äh, seda, äh, et neid andmeid enda kätte saada ning seda võib tõlgendada lepperikkumisena ja see on väga tõsine asjaolu, seda tuleks tõsiselt võtta selles järel, selles luuramist puudutavas juurdluses meie kaalusime seda küsimust libekomisjonis ja härra Cohen ei ähm, salanud midagi maha ega ka Swifti esindaja ei teinud seda, nad ei saanud eitada, et nende andmeedastussüsteemid ei olnud NSA küberrünnaku ohvrid ning see on väga tõsine äh, Äh, asjaolu, minu küsimus komisjonile oleks järgmine, kas äh, komisjon, võttes arvesse, et lepet on selgelt rikutud, äh, on nõus ja kuivõrd ei ole seda selgelt eitatud, et SWIFTi andmeid on saadud ebaseaduslikul moel, siis kas komisjon kaalub leppe peatumist? härra Susa Wagner Äh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik. ma arvan, et need uudised, mida me näeme ajalehtedest NSA käitumise kohta, on tõsiseks mureallikaks, ma arvan, et komisjon peab vajalikud tõendid ja andmed kokku koguma, et peatada äh, selline toimimine Euroopa Liidus, me peame võtma meetmed, et Euroopa, Euroopa kodanike põhiõigusi kaitsta. see peaks endaga kaasa tooma äh, reeglite reformimise, et tagada andmekaitse ning äh, eraelu kaitse. meil on seda vaja kiiresti teha ning äh, palju aastaid tagasi oli meil vaja värsket õhku ning täna peaks äh, seda tagama meile just Euroopa Liit. Euroopa Liit peab äh, tagama meie eraelu puutumatuse ning põhiõiguste kaitse ja Euroopa Liit peab meid kaitsma tumedate jõudude eest. härra Weidenholzer. proua president. SWIFTi leping lubab äh, USA ametiasutustel juurdepääsu terrorismis kahtlustatavate eurooplaste isikuandmetele, aga samas äh, Euroopa Parlament äh, on äh, nõudnud äh, selles tegevuses põhiõiguste kaitset ja läbipaistvust. Euroopa Parlament kodanike huvide kaitsjana peab siinkohal tegutsema ja me peame tegema enamat kui kirjade kirjutamine ja vastuste saamine, me peame üle kontrollima faktid ja kui ei ole kindel, et eraelu kaitse on tagatud, ei peaks me minu arvates rohkem andmeid USA-le edastama. SWIFTi programm tuleks äh, kiiresti peatada, me ei tohiks äh, tuua siin ohvreid USA huvides. me ei tohi äh, tegutseda nii nagu seni ja teeselda, nagu poleks äh, midagi juhtunud. me siis kiidaksime heaks senise tegutsemise ja Euroopa andmekaitsestandardite süstemaatilise rikkumise, see ei tohi olla ja see ei saa olla meie huvides. meil äh, tuleb äh, siinkohal saata välja sõnum, mida ka teisel pool Atlandit mõistetakse aitäh, läheme nüüd vaba mikrofoni vooru juurde. kõigepealt saab sõna kolleeg Kohveraati, palun. suur tänu. lugupeetud volinik, mina usun, et nii tundliku teema puhul võib-olla ei peaks äh, kasutama suuri poliitilisi argumente, vaid piirduma kaine mõistusega tegemist on võimaliku spioneerimisega ja esimene asi, mida me peame tegema, on nõudma juurdlust, et mõista, kas tõesti on tegemist sellise tõsise probleemiga, siis peab rakendama ettevaatusprintsiipi, meil on kahtlus ja siis äh, tuleb lepe peatada, kui juurdluse käigus jõutakse järeldusteni, kui on tegemist tõesti väga tundlike teemade rikkumisega, siis äh, peame peatama leppe, kuid minu meelest ei ole äh, siin mingisugust alterni-, alternatiivi, tuleb äh, läbi viia juurdlus ja siis peatada lepe. aitäh. suur tänu, härra Engström. me nägime Snowdeni failidest, kuidas USA on spioneerinud Brasiilia vastu, poliitiliselt spioneerinud poliitiliste liidrite kohtumisel ning kuidas nad on oma käitumise suunanud Euroopa kodanike vastu, kui sellest ei piisa voliniku jaoks äh, juurdluse algatamiseks äh, või leppe peatamiseks, siis mis peab äh, aset leidma, et see toimuks nii? aitäh, palun kolleeg Paška. suur tänu, proua president, proua volinik. ma olen äh, nõus kolleegidega selles osas, et et me ei peaks äh, NSA tegevust analüüsima hüsteeriliselt, meie analüüs peaks põhinema faktidel, tõsiasjadel. minister Coheni kiri ei saa asendada meie uurimisasutuste tegevust, seetõttu tuleks meil lasta Europolil seda asja uurida. ja kõik faktid, äh, mis päevavalgele tulevad, äh, nendest tuleb äh, teavitada ka ameeriklasi. me ei saa tolereerida Euroopa ametiasutuste tegevusetust. kodanikud, eriti just noored, on järjest haritumad ja teavad, millised on meie kohustused ja minu tähelepanu ikka juhitakse sellele probleemile. Rastojanov, palun. suur tänu. võttes arvesse, kui äärmuslik on olukord, siis me peame vaatama ainult, mitte ainult seda, mis toimub Euroopas, vaid ka, mis toimub teisel pool Atlandi ookeani. seal on nagu Gestapo taoline süsteem, mis äh, spioneerib meie kodanike vastu, kuid kui see äh, põhimõtteliselt äh, äh, ei ole mul midagi selle vastu, aga kui see on suunatud meie kodanike vastu, siis on mul tõsine vastulause siin. mul on vaja eelkõige vabadust ja mitte julgeolekut, sellepärast me peaksime loobuma SWIFT-i leppest. suur tänu, palun proua Malmström TFTP lepe on rahvusvaheline lepe, paljudele teist ei meeldinud see lepe, te hääletasite selle vastu, sest teil oli täielik õigus seda teha, paljud hääletasid selle poolt, kuid vastumeelselt. kuid meie hääletasime selle leppe poolt laia enamusega siin kojas. me pidasime väga selgelt siin läbirääkimisi erinevate aspektide suhtes, kellel on millele ligipääs, milline on selle rakendamisala ja sellest leppest peetud peetakse kinni, on ettepanekuid selle parandamiseks ja me oleme läbi viinud ka hinnangu selle süsteemi kasulikkuse kohta, see raport on nüüd valmis, kuid ma olen seda tagasi hoidnud sellepärast, mis siin arutlusel on ja me jagame varsti teiega seda uuringut, see toob väga selgelt välja, et see lepe on aidanud USA-d ja ka Euroopat terroristide rahast rahastamisel silma peal hoida ning teatud juurdluste puhul on see kasulikuks osutunud. Te olete kindlasti nõus, et isegi kui see lepe teile ei meeldi, siis me ei saa lihtsalt meediasüüdistuste põhjal mingit lepet peatada. Need meediasüüdistused on olnud piisavalt tõsised minu ja komisjoni jaoks, et esitada konkreetseid küsimusi ameeriklastele. me oleme kirjutanud neile kirju, olen telefonikõnesid pidanud nendega ning äh, pidasin härra Kauniga äh, esmaspäeval ka väga pika kohtumise maha. ta vastas paljudele meie küsimustele. Äh, mõned küsimused on veel esitatud temad, äh, mõned libe komisjoni esindajad lähevad Washingtoni ja neil on võimalus ise talle küsimusi esitada ning saada selgitusi selle kohta härra Cohen kinnitas meile, et äh, mingisugust lepperikkumist ei ole toimunud tegevust, sest neil ei ole eh, SWIFTi andmebaasile Euroopas mingisugust ligipääsu ning ma palusin tal seda kinnitada ka kirjalikult ning me mm, mm, rääkisime ka sellest, mi-, mida mainiti siin eh, kirjas SWIFTi formaadi kohta. Te teate, et on olemas teised SWIFTi formaadid, mida finantsinstitutsioonid kasutavad üle maailma see on välja toodud ka meie leppe preambulis, seda aga ei kata meie leppe, näiteks on Swifti formaat, mis tuleb kolmandast riigist, kus on mingisugune muu juurdlus käimas ning nemad hoiatavad USA ametivõime või NSA-d Äh, see ei ole leppe rikkumine, ma olen palunud rohkem selgitusi selle kohta, et mõista, kuidas see süsteem täpselt toimib ning äh, selleks, et tagada, et need mehhanismid ei ole TFTP leppega vastuolus. palusin äh, ka seda manuaali, millele mõned siin viitasid ning millest on ka meedias räägitud ja Äh, härra Cohen ütles mulle vastuseks, et NSA ähm, personal saab vastava väljaõppe SWIFT äh, sõnumite interpreteerimise kohta, kuid ta tagas meile, et NSA personali ei ole koolitatud äh, SWIFT sõnumite jälitamiseks või nende andmete kättesaamiseks. Need olid siis tema vastused, me ootame veel temapoolseid selgitusi ning ka kirjalikult ja muidugi on ka laiemas plaanis töö, mis jätkub, teie teete oma tööd eh, komisjonides, eh, Euroopa Komisjon, eh, DigiHome ja DigiJust ja Leedu eesistuja, me oleme kõik siin väga mures NSA ning selle spioneerimise pärast mis väidetavalt on aset leidnud ning ma loodan, et äh, me jõuame siin konkreetsete ettepanekuteni, kuidas parandada Euroopa kodanike jaoks andmekaitset ning me jälgime suure huviga, mida äh, president Obama on öelnud, et võib-olla on siin liiga kaugele läinud, mindud ning ta püüab saada äh, kongressilt toetust, et reguleerida NSA tegevust, kuid praeguses seisus ei ole meie kohtumised toonud välja mingisuguseid tõendeid DFDP leppe rikkumise kohta, sellepärast ma ei äh, palu leppe peatamist, aitäh. suur aitäh, volinik Malmströmile, head kolleegid. see arutelu proua Intvelt, mingit sellist menetluskorda ei ole, nii et arutelu on lõppenud ja tuletaksin teile meelde, et resolutsiooni hääletatakse järgmisel täiskogul äh, oktoobris.